kallid kolleegid, ma paluksin teil istet võtta. kallid kolleegid, võtke palun istet, alustame poole minuti pärast. Ogłaszam wznowienie posiedzenia parlamentu. Kallid kolleegid, jätkame siis Euroopa Parlamendi istungjärku. Tegemist on jätkuga siis 8. juulil sellel aastal äh, katkenud tööd. Tere tulemast tagasi pärast suvevaheaega. Loodetavasti puhkus sujus kõigil hästi. Töökava on meil sel sügisel väga tihe nüüd äh, mõned muutused päevakorda, kõigepealt pööran teie tähelepanu proua Sakineh Muhami Ashtiani juhtumile, kes Iraanis äh, surma mõisteti. meile saadetud informatsiooni kohaselt on Iraani ülemkohus võtnud äh, selle juhtumi uuesti vaatluse alla,